Hello. Hello. Hello. Hello. Eh, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. me alustame kohe oma istungit. Wznawiam posiedzenie. Posiedzenia przerwanego w dniu... Istung on e, alanud, ma kuulutan jätkunuks Euroopa Parlamendi istungi, mis lõppes kaks nädalat tagasi ja ma tahaksin kõigepealt teile teatada suure kurbusega, et on surnud Egon Kleps, endine